debati ähm, mandaadi ja ühehäälselt oldi nõus sellega, et kahekümne viiendast novembrist on need kehtivad, kas kellelgi on vastuväide sellele, ei ole, siis on väga hea, äh, siis on see mandaat ka kinnitatud. Äh, ähm, mulle on äh, Ähm, antud teada, et vastavalt äh, kodukorra eeskirjale sada viis lõige kuus ähm, ei ole olnud vastuväiteid eelarve ja kontroll, eelarve kontrolli komisjoni poolt äh, tehtud ettepanekutele mitte olla vastu delegeeritud õigusaktile, sellest on andnud mulle teada komisjoni esimeeste konverentsi esimees ja kui mm, selle otsuse vastu ei ole kas fraktsioon või vähemalt nelikümmend äh, saadikut kahekümne nelja tunni jooksul, siis on see otsus ka heaks kiidetud